kahekümne viiendast maist kaks tuhat kuusteist. nüüd meie päevakord vastavalt kodukorra artiklile sada neljakümne üheksandal artikli järgi kaheteistkümnenda mai dokumendid on teile laiali jagatud ja fraktsioonidega oleme kokku leppinud järgmised muudatusettepanekud lõplikule päevakorra projektile. täna on meil ette nähtud äh, komisjoni teatis endokriinsete segajate kohta, see puudutab kuueteistkümnendal detsembril edastatud teatist, see oleks siis viies päevakorrapunkt ehk siis pärast komisjoni ja nõukogu avil-, avaldusi äh, Atlandi-üleste andmevoogude kohta. juhul, kui see taotlus vastu võetakse, siis me pikendame tänast täiskogu osaistungjärku kuni keskööni. kas kellelgi on vastuväiteid sellele? dann ist seega on äh, päevakord muudetud. peale selle on saanud järgmise taotluse. roheliste fraktsioon ja ka liberaalide ja sotsiaaldemokraatide fraktsioon on teinud taotluse arutelu just nimetatud äh, selle avalduse kohta äh, et selle kohta võetakse vastu ka resolutsiooni, et juunikuu täiskogul selle üle ka hääletatakse ja põhjenduseks saab sõna kolleeg Lamberts me kavatseme käsitleda tahtumist eh, endokriinse süsteemi häirijatesse erilise te,, eriliseks teeb selle olukorra, et Euroopa Liidu institutsioon, kes peaks olema aluslepingute valvuriteks, samas rikub neid samu le, lepinguid, selline on meie õigustalituse arvamus. õigustalitus on öelnud, et ei ole mitte mingit kahtlust, et komisjon ei ole veel rakendanud neid meetmeid, mida nõuab aluslepingute artikkel kakssada kuus Euroopa Liidu toimimise lepingust ning me nõuame, et võetaks vastu resolutsioon, sellepärast mulle tundub, et see on vähim, mida meie parlament saab teha selleks, et meenutada komisjonile, milline on komisjoni ülesanded. Äh, jah, äh, kui keegi arvab, et see asi on disproportsionaalne, siis see niimoodi ei ole, ma arvan, et parlamendi resolutsioon on vähim, mis me teha saame äh, sellepärast, et ei ole mõtet pidada lihtsalt arutelu omavahel, sest siis teeb komisjon ikka, mida tahab. aitäh taotluse toetuseks soovib sõna võtta proua van Bremt. Yes, aitäh, eh, president, meie fraktsioon toetab roheliste taotlust, me toetame seda täiel määral, nagu öeldud Euroopa Kohus on juba langetanud otsuse selle kohta, et komisjon ei pea reeglitest kinni ning minu arvates on väga oluline, et me ütleme selle resolutsioonis väga selgelt ka välja, väga oluline on, et komisjon äh, rakendaks rangeid reegleid äh, endokriinsete häirijate kohta ja äh, mitte tuginedes oma mõjuhinnangutele, vaid teaduslikele kriteeriumitele. aitäh, proua Van Bremt, kas keegi tahab sõna võtta taotluse vastu? ma ei näe, et keegi oleks vastu, siis hääletame selle taotluse üle, kes on poolt, andke käega märku. kes on vastu? kes on erapooletu? vastu võetud. seega komisjoni avaldusele lisatakse resolutsioon ja resolutsiooni üle hääletame siis juunikuus Strasbourgi täiskogu osaistungjärgul ja tänane päevakord jääb muutmata. ENF fraktsioon on teinud taotluse komisjoni kõrge esindaja ja komisjoni aseesimehe taotluse kohta selleks, et täna pärastlõunal esimese punktina räägitakse valimistest Kongo Brassavillis ja selle taotluse põhjenduseks saab sõna kolleeg Aljo. Äh, aitäh, president, äh, kallid kolleegid, olukord Brassavillis on muutunud väga keeruliseks pärast referendumit, mis viidi läbi selleks, et riigijuhi mandaati pikendada Äh, märtsis toimusid ka väga kaootilised presidendivalimised, äh, on äh, rünnatud opositsiooni, nende opositsiooniliidrite elukohad on valve alla võetud ning kindral Boko on Äh, äh, juhtinud ka äh, sõjavägesi tegevust Kesk-Aafrika Vabariigis. tegemist on väga tõsise inimõiguste rikkumisega, demokraatia olukord on tõesti väga kahtlane ja ma kutsun tõesti üles, et me arutaksime seda olukorda Kongos ja Brasavillis. suur tänu, kes soovib taotluse toetuseks sõna võtta? palun aitäh, president, mina arvan, et kuigi valitsuse taotlus äh, praeguses olukorras, äh, et Euroopa Liidu suursaadik lahkuks, on väga murettekitav ning kindlasti suurendab segadust, mis selles riigis vali, valitseb Äh, ma arvan, et me tõesti oleme silmitsi väga tõsise olukorraga ja seetõttu on tõesti vajalik, et me seda teemat siin kojas arustame. kas keegi soovib sõna võtta taotluse vastu? ei, siis hääletame härra Alioo taotluse üle, kes on poolt, andke käega märku. kes on vastu? kes jääb erapooletuks? taotlus on tagasi lükatud ja päevakorra projektimata. daamid ja härrad, nelikümmend saadikut vastavalt kodukorra artiklile sada kolmteist on kirjalikult esitanud protesti Kovatševi raporti menetluse vastu. tegemist on raportiga, mis puudutab seitsmekümne esimest ÜRO Peaassambleed. ma teen et me seda, et me seda siis arutame, kas kellelgi on selle kohta vastuväiteid, ei ole, siis läheme homse päeva juurde ja õiguskomisjon võttis vastu proua Regneri raporti vastavalt kodukorra artiklile sada üheksa. neljapäeval hääletustel hääletatakse selle raporti üle ja need on kõik muudatused, ei siiski mitte. tahaks siiski täpsustuseks veel öelda, et tegemist ei ole proua Regneri saadikupuutumatuse raportit, vaid proua Regner on koostanud raporti saadikupuutumise, puutumatuse kohta. väljendasin siin natukene õnnetult ennast. kuue fraktsioon on teinud taotluse nõukogu avalduse jaoks, et nõukogu teeks avalduse volinik Arias Kanjete äh, korruptsioonikahtlustuste kohta ja härra Benito Siluaga saab sõna põhjenduseks. aitäh, president. Äh, härra Kaniete on kasutanud oma mõju äh, selleks äh, toetada Irani kaevandust Salamancas. ta on toetanud erinevaid naftaettevõtteid ja tema perekonnal on sidemed Panama skandaaliga Ehm, paljud ehm, poliitilise korruptsiooni spetsialistid on juhtinud tähelepanu sellele, et härra Kaniete on üks inimene, kes on poliitilise korruptsiooniga seotud ja ärgem unustagem ka, et ta on andnud maksuamnestiat paljudele inimestele Hispaanias. Ehm, kõik need on kahtlustused, mis on meie praeguse kliimavoliniku vastu esitatud ja kui Euroopa Liit selle probleemiga ei tegele, siis oleme me samuti tekkinud probleemide süü süüdi, eh, siis eh, hakatakse meie koda süüdistama veel selles, et me lubasime selle voliniku ametisse nimetada. niisiis, eh, ma arvan, et et mind üritatakse siin välja vilistada, aga ma siiski tahaksin lõpetada, mis mul öelda oli, oleks Äh, väga halb, kui Rahvapartei ja Partido Popular Hispaanias äh, ekspordivad oma mudelit Euroopasse, sest et äh, Hispaanias on nad oma võimu ebaseaduslikult kasutanud juba aastaid. volinik peaks kaitsma Euroopa Liidu huve ja ta peaks tulema selle koja ette. sa peab seda tegema, kui ta ei taha hävitada Euroopa kodanike ja meie institutsioonide usaldusväärsust kas keegi soovib seda taotlust toetada ja sõna võtta? kas keegi soovib taotluse vastu sõna võtta? proua van Bremt. jah, äh, president, äh, tahaksime selgitada, et me ei toeta täna kuue fraktsiooni toetust, mitte sellepärast, et me ei arvaks, et asi ei ole tõsine või ei võiks olla tõsine aga mm, ma arvan, et meil on nendes küsimustes vaja täielikku läbipaistvust ja kuna me arvame, et meil on vaja täielikku läbipaistvust, siis me leiamegi, et asjasse tuleb suhtuda väga tõsiselt ja meil on vaja rohkem aega, et neid asju uurida, et neid küsimusi süvitsi käsitleda ja siis tulla täieskogu ette ja vaadata, milline on parim viis selle probleemi lahendamiseks ja äh, ma arvaksin, et eelnevalt peaks esimeste konverents seda asja arutama, aitäh. proua Krustet, teil on kodukorda puudutav küsimus, palun. aitäh, lugupeetud president. me kõik teame Miguel Arias Canetet, tegemist on väga andeka volinikuga, kes siiamaani on oma ülesandeid täitnud väga pädevalt ja muuhulgas COP kahekümne esimese läbirääkimistel oli ta ka väga edukas. tema huvide deklaratsioon esitati Euroopa Komisjonile, see on kooskõlas äh, volinike käitumisjuhendiga äh, see sisaldab kõiki kutsealaseid tegevusi, samuti tema abikaasa finantshuve Äh, mis oleksid võinud tekitada huvide konflikti kahtluse. nii et, et komisjon on täielikult käitunud äh, läbipaistvalt ja ma tõesti kahetsen, et poliitilistel põhjustel on vasakäärmuslased juba algusest peale võtnud äh, volinik Kaniete oma rünnakute ohvriks ja kasutavad kõiki vahendeid selleks, et teda diskrediteerida ja seetõttu on Rahvapartei selle taotluse vastu. der antrag ist gestellt worden über diesen taotlus tehti nii et hääletada tuleb nimeliselt selle üle nii et hääletame nimeliselt haben alle kolleginnen und kollegen kas kõik on hääletanud hääletus on lõppenud der antrag ist hääletus on lõppenud ja taotlus on tagasi lükatud. nii et tänane ja homne päevakord jääb seega muutmata. Läheme nüüd äh, komisjoni avalduse juurde, mis puudutab digitaalse ühtse turu paketi kohta vastu võetud otsust ja kõigepealt saab sõna volinik Ansip, aga oodake üks hetk, palun. volinik, ootame hetke